teema juurde ja kõigepealt annan sõna nendele eh, kolleegidele, kes on selle teema resolutsiooni autoriteks ja kõigepealt saab sõna härra Sebastian. suur tänu teile, härra president, kõigepealt sooviksin et eh, Äh, me väljendaks seda suurt äh, rahulolu selle üle, kui üksmeelselt me selle resolutsiooni koostasime. tegemist on väga pika ja keerulise resolutsiooniga, see on aga vältimatu, kui räägime Etioopiast. siin on üks selge punkt, millest peame siin rääkima ja see puudutab valitsuse poolset represseerimist, äh, rahumeelsete meeleavaldajate vastu, talupidajate, põllumeeste vastu, kes soovisid võidelda Addis Abeba laiendamise vastu, sest see võimaldas nende elustiili ähm, äärmiselt äärmiselt äh, äärmiselt äh, tugevalt ning äh, meeleavaldused suriti jõhkralt maha ja rikuti räigelt inimõigusi äh, põhjustades umbes sada nelikümmend hukkunut. see ongi see kiireloomuline punkt äh, mis ähm, meid siia täna tõi ning samas on vaja asi ka konteksti panna tuleb rääkida ka sellest mis etioopias tegelikult toimub mis etioopia praegusel hetkel on etioopia on praegusel hetkel riik kus demokraatlik on demokraatia on läbi kukkunud see on ainult ühe parteisüsteemi poolt röövitud nii öelda ning kus pidevalt represseeritakse pidevalt oromosid või eramasid. see on riik kus on väga palju pagulasi ja väga paljud äh, neist põgenevad ka euroopa suunas kasutatakse äh, äh, terrorivastaseid seaduseid kus millega kärbitakse sõnavabadust ning kiusatakse taga vabaühenduste liikmeid ning kiusatakse taga ka euroopa liidu kodanikke tõsi on selle see et tegemist on olulise rollimängijaga selles piirkonnas see aga ei andesta meiepoolset eh, tegemata jätmisi, Euroopa Liit peab pöörama erilist tähelepanu sellele, et kõiki inimõigusi täidetakse, need on ka Etioopia põhiseaduses ära mainitud. Etioopia on üks vaesemaid riike maailmas ning need, kes on Etioopias käinud, on näinud vaesust, mida eh, on raske ette kujutada. Euroopa Liit on Etioopia esimene eh, abistaja äh, ning äh, seda peab kasutama ära selleks et Euroop, etioopia valitsus sundida oma kohustusi inimõiguste valdkonnas täitma vastasel korral me ei äh, suuda täita oma kohustusi maailma tasandil suur tänu teile härra andinolfi palun aitäh president sõnavabadus on üks põhiõigusi ja see on õigus mida tuleb kaitsta Äh, seda kaitstakse Cotonou lepinguga ja Aafrika Liidu hartaga. Need õigused, mis on kirjas inimõiguste deklaratsioonis, neid tuleb austada, sellepärast et muidu on see demokraatia lõpp. meil on vaja dialoogi, mis on läbipaistev ja kaasav. kõik poliitiliste otsuste langetajad, kodanik, ühiskonna esindajad, rahvaesindajad üldiselt peaksid olema sellesse dialoogi kaasatud me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit äh, äh, laseb Aafrika riikidel äh, vabaneda kolonialismi pärandist ilma et sünniks neokolonialism, vabakaubanduslepingute tihtipeale on selle näiteks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Temesmaaker. palun. aitäh, president sellised etnilised rühmad nagu roomod ja amharad seisavad silmitsi raskete aegadega, sest nemad on opositsiooni ridades, nad on äh, organiseeritud vägivalla sihtmärgiks. jah, Etioopial läheb majandusvallas hästi, aga inimarengu vallas äh, on olukord palju kehvem ja inimõiguste olukord ei ole sugugi mitte roos, roos, roosiline äh, valitsus äh, ei luba kellelgi oma arvamust välja öelda, sõltumatu ajakirjandus on praktiliselt võimatu. Äh, Etioopia on avavangla opositsioonijuhtide jaoks ja sellel kõigel on ka mõju rahvale äh, kui me räägime nüüd sellest Addis Abeba generaalplaanist laiendada seda linna Oroomia piirkonda, see kutsus esile rahumeelsed meeleavaldused, mis suruti maha ja sada nelikümmend inimest sai surma surve mõjul on lõpuks sellest plaanist loobutud, aga olukord on endiselt pingeline, kui ei jäeta inimestele võimalusi poliitilisteks vabadusteks. kui Etioopia tahab säilitada oma äh, majanduslikku edu, siis teab, peab muutma ka oma poliitikat inimõiguste vallas. aitäh ja nüüd saab sõna proua ei, siiski esimene president vabandab. kõigepealt saab sõna härra Pospišil aitäh, äh, president. meie fraktsiooni nimel tahaksin ma toetada seda resolutsiooni eelnõu. me räägime siin äh, tõesti inimõigustest Etioopias, teeme seda jällegi, sest et äh, Etioopias leiavad aset sündmused, millele eelkõnelejad juba viitasid möödunud äh, aasta lõpul äh, jõhkralt tapeti ligemale sada nelikümmend inimest, kui nad Addis Abebas rahumeelselt meelt avaldasid. Äh, need inimesed kuulusid Oromo rahvusrühma, nad rahumeelselt avaldasid meelt Addis Abeba laienemisplaanide vastu, selle vastu, et neid sunnitakse kodudest lahkuma Äh, on selge, et inimõiguste olukord Etioopias halveneb ning seetõttu peame jällegi arutama siin Etioopia teemat, sest meie oleme institutsioon, mis tunneb muret inimõiguste pärast kogu maailmas. on ilmselge, et hetkel peab Euroopa Liit tõesti äh, Äh, protesteerima Etioopia valitsuse käitumise vastu, selle vastu, kuidas opositsiooni koheldakse, opositsiooni juht on vangistatud, peab protesteerima selle vastu, kuidas vaba meediaga ümber käiakse, kuidas surutakse maha sõnavabadust, arvamusevabadust. Etioopia on kümne riigi hulgas, kus ajakirjanikele kõige rohkem survet avaldatakse. me võiksime rääkida ka mittetulundusühingutest, äh, kodanikuühiskonna organisatsioonidest, seadused, mis Etioopias kehtivad, on sellised, et, et inimesed lihtsalt ei saagi sellistes organisatsioonides tegutseda. Eh, riigist tulevad pagulased, kliimaprobleemid on tõsised, see riik vajab meie abi, see riik vajab Euroopa Liidu abi, aga see abi peab olema seotud otseselt inimõiguste ja demokraatia olukorraga selles riigis. jah, me peame neid aitama, aga ainult siis, kui valitsus hakkab inimõiguste olukorda parandama, aitäh uh proua becerra üks minut härra äh, volinik härra president sel ajal kui euroopa liidu valitsuse äh, ei suuda seitsesada tuhandet pagulast enda vahel ära jagada suudab äh, Etioopia vastu võtta Somaalist, Eritreast ja Lõuna-Sudaanist pärit äh, seitsesadat tuhandet pagulasi. samas Etioopiast endast tuleb palju pagulasi Euroopasse. olukord on võimalik lahendada, kui me suudame kõik koos tegutseda immigratsiooni põhjustega, seda ütles ka komisjon ning väga hea on, et toimus ka Aafrika teemaline tippkohtumine, mis äh, otsustas kakssada miljonit eurot ja kümme äh, raamtegevust suunata Aafrika sarvepiirkonda, kuid milline on Euroopa Parlamendi roll selle väljatöötamisel? ärgem unustagem ka seda, et Etioopias rikutakse reegelt inimõigusi kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aasta vahel ainult Euroopa Arengufondist eraldatakse Etioopia jaoks seitsekümmend neli miljonit eurot. kas äh, kavatsed, härra volinik, välja töötada mingisugused vahendid selleks, et Euroopa äh, abiraha ei aita äh, kaasa inimõiguste rikkumise, inimõiguste rikkumistele Etioopia riigis, aitäh! E, järgmisena saab sõna proua Veržia. suur tänu teile, härra president. see on esimene resolutsioon Etioopia teemal viimase kümne aasta jooksul, selle tõttu on ka tegemist äärmiselt pika resolutsiooniga, kuid samas on eh, selles riigis juba ammu vabaduse vaenulik õhkkond, räägitakse eh, pidevalt eh, piinamistest, vähemustega, seksuaalvähemuste tagakiusamisest, sõnavabaduse piiramisest Eh, ning eh, eh, samuti üks etniline vähemus on ohus, et ta saadetakse oma kodupiirkonnast välja, mis on kõige viljakam piirkond Etioopias. Etioopia ootab ilmselt ees ka viimase viiekümne aasta suurim põud seoses kliimamuutustega, katastroof on lähenemas ja viis miljonit last on näljaohus. lisaks sellele on riigis kaheksasada tuhat põgenikku ja suur äh, pagulassõrve teistest Aafrika riikidest on äh, aina äh, suurenemas. migratsioonipoliitika osas on Etioopia meie jaoks oluline partner ja me ei pea tegelema Euroopas ainult migrantide tagasisaatmisega, Etioopia on võtnud kaasa, võtnud vastu paljusid teist põgenikke teistest Aafrika sarveriikidest inimõiguste olukord peab paranema, samuti ka migrantide olukord, on vaja rohkem demokraatiat. E, jah, olukord on kriitiline, jah, Euroopa Liit peab nõudma kultuurilise ja usulise mitmekesisuse säilitamist Etioopias, mis on üks selle riigi suurimatest rikkustest. suur tänu, järgnevalt härra Pantseeri, palun. suur tänu nüüd juba mõned kuud on eh, Roomia piirkonna elanikud eh, selle vastu protestinud, et eh, Addis Abeba pealinn laiendatakse ja seda kuni nende territooriumiteni. seda on juba minevikus tehtud, põllumehed on pidanud oma maadest loobuma ja see on nad viinud vaesuse piirini. olukord on kriitiline, sada nelikümmend prot-, Eh, protesteerijat, eh, meeleavaldajat on tapetud ja tekkinud on tegelikult kahe tuhande viieteist, viiendast aastast eh, hullima humanitaarkriisiga. kõikidel nendel põhjustel tahame me, et see inimõiguste ja vägivalla laine ning poliitiline hirmutustegevus lõpeks. loomulikult saame me aru sellest, et Etioopia peaks koostööd tegema Euroopa Liiduga pagulaskriisi küsimuses, aga kui me anname Euroopa Liidu poolt toetusraha, siis me peame vaatama, kuidas seda raha kasutatakse ja mitte niimoodi, et inimõiguste riive veelgi süveneb. suur aitäh teile, kolleeg Panseri. nüüd hakkame poliitiliste fraktsioonide eeskõnelejatest pihta, kõigepealt saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna proua Anna Komes, olge hea Äh, Addis Abeba äh, meeleavaldajate äh, allasurumine, mis viis saja viiekümne hukkununi, ütleb kõneleja, näitab seda, et valitsus püüab sundida vaiki igasugust rahva hulka, kes valitsust kritiseerida võtab kunstlikelt kunstlikult ja meelevaldselt äh, äh, süüdistatakse inimesi terrorismis, et äh, vangistada ajakirjanikke, tudengeid ja nii edasi. samuti võltsitakse arengustatistikat, käivitatakse korruptsiooni põhjal suuri projekte, inimesi surutakse nende maalt välja ja nii edasi ning seda kõike toetab äh, nii Aafrika Liit kui Euroopa Liit ja selle liikmesriigid, kes panustavad oluliselt Etioopia valitsuse eelarvesse. see reedab meie väärtusi ning loob ebastabiilsust regioonis, sellepärast et inimesed on meeleheitel ning Etioopia võib jõuda vägivaldse ülestõusu piirile, me peaksime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Araabia kevadest omad järeldused tegema, meil on vaja suhteid valitsusega, aga meil on vaja tõelist inimõiguste ja demokraatia eest võitlemist, kui meil aeg selleks veel on. suur tänu, järgnevalt palun saadik Jakovtšitš. suur tänu teile demokraatia vastaste tegevuste nimekiri, mis on Etioopia valitsuse oma, on liiga pikk. tegemist on äh, kõige, ühega kõige vaesematest äh, riikidest maailmas, aga see nimekiri asjadest, milleks kasutatakse terrorismivastast õigusandlust selleks, et alla suruda opositsiooni, ajakirjanikke ning tegelikult ka üldsust laiemalt kõiki vähemusi Etioopias äh, surutakse alla. me peame äh, mõtlema selle peale, et praegu on Addis Abeba laiendamise suur projekt, kus äh, tegelikult Oromo piirkonna inimestelt võetakse lihtsalt maad käest ära. meil on vaja dialoogi, dialoogi Etioopia valitsuse ja ÜRO vahel, sellepärast et me tahame kõike head sellele riigile ja rahvale suur tänu. järgnevalt saab sõna kolleeg Lopez Bermejo. suur tänu, president. kõigepealt sooviksin tänada äh, kõiki fraktsioone, kes üheskoos mõistavad äh, Etioopia valitsuse poolseid repressioone hukka ning äh, kes Eh, võtavad arvesse rasket olukorda Aafrika sarve piirkonnas, mis on kaasa toonud seitsmesaja tuhande inimese pagemise oma kodudest. on vaja teg-, aktiivset tegutsemist, et olukorda parandada. vabandust, tuleb poliitvall, vangid ning täielikult tuleb respekteerida inimõigusi. kuid Euroopa vastutus peab minema kaugemale, kaugemale kui lihtsalt üleskutsetest peame äh, rääkima majanduslikust vastutusest ning äh, samuti ka Etioopia kaasamine maailma kaubandusse ning äh, tegevust regionaalsel tasandil. praegusel hetkel on probleemiks ligipääsu puudumine vabale põllumaale ning samuti puuduvad igasugused sotsiaalsed õigused. sooviksin ohjelduseks öelda liikmesriikide valitsustele, et ärge kasutage kolmandaid riike vangidele, samal ajal kui keeldutakse oma kohalik, oma kohustusi rahvusvahelisel tasandil täitmast. on mures sellepärast, et arengufondide ähm, raha äh, läheb sisetulgeoleku äh, suurendamisele selleks, et mitte selle asemel, et parandada olukorda koha peal. sotsiaal äh, majanduslike probleemide lahendamine peab olema prioriteetne, mitte nii, nagu seda tahab teha komisjon, aitäh. suur tänu nüüd saab sõna härra Mamikins, palun. suur tänu, head kolleegid, Etioopia on kultuuriliselt väga rikk tsivilisatsioon, seal on usuline kogukond, mis on juba aastasadu kõrvuti teistega äh, elanud. viimastel aastakümnetel on aga olukord oluliselt kehvemaks läinud, inimõigusi rikutakse, samuti ka äh, on takistatud majanduslik ja sotsiaalne progress äh, riigis. Addis Abeba pealinna laiendamine on jällegi äh, kodanikuõiguste riive ja ahistamisjuhtumite näide. meeleavaldajad surutakse alla, kodanikuühiskonnad ja meediaorganisatsioonid ei saa toimida, samuti rõhutakse erinevaid väiksemaid etnilisi gruppe, tänane reaalsus on selline Etioopias. Euroopa Liit on peamine äh, rahatoonor Etioopiale ja ta peab tegema kõik sellest, et äh, selle olukorraga võidelda, kasutades kõiki äh, oma käesitus, käesutuses olevaid vahendeid. meie ülesanne on aida praegu anda Etioopiale abikäsi, praegune olukord ei ole kellegi Äh, huvides ja tuleb muuta seda niipea kui võimalik. Uh, uh, järgnevalt läheme edasi vaba mikrofoni vooruga ja sõna saab härra Boltšak. pane předsedo za udělení slova. Já... austatud juhataja, suur aitäh mulle sõna andmast koos oma kolleegidega olen ma äh, veendunud selles, äh, et tsiviilelanike, ajakirjanike või poliitvangide vastane äh, ahistav tegevus ei ole väga kena ja see ei jäta mingisugust head kuvandit ka Etioopia valitsusest. loomulikult äh, Eh, mõjutab seda kõike eh, ka pagulaskriis, see pagulaskriis võib olla eh, meie jäämäe veepealne osa ja me peame seetõttu tuletama meelde Etioopia valitsusele, et no tegemist peaks ju olema demokraatliku riigi valitsusega, ja vanade impeeriumite ajad on ümber saanud, seetõttu peaksime me äh, Äh, väga sügavalt mõistma oma hukka, hukkamõistu väljendama ja see peaks ka meie arenguabi eesmärkides kajastuma, aitäh! Nos últimos dois meses o governo etíope assassinou me oleme näinud nüüd viimased kuud seda, et sada nelikümmend äh, meeleavaldajat on tapetud, sellepärast et nad avaldasid rahulikult meelt äh, valitsuse plaani vastu äh, laiendada pealinna, aga see plaan tähendaks ühtlasi, et põllumeestelt võetakse ära nende maa. Äh, kahe tuhande viiendal aastal oli tegelikult samasugune olukord, äh, tapetud on ka tudengeid, kes demonstreerisid sellesama plaani vastu. kõrge esindaja Mogherini peaks konstruktiivselt pühendama ennast sellele, et seda olukorda muuta Etioopia valitsus on nüüd öelnud, et nad plaanivad selle ettepaneku tagasi võtta, et sotsiaalset rahu riigis tagada, aga ma arvan, et me ei tohiks lasta ennast lollitada sellest hea tahte avaldusest praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem peab Euroopa Liit kasutama kõiki võimalikke vahendeid, mis on meie käsutuses, mitte et langeda Etioopia valitsuse lõksu. suur tänu! suur tänu, ütleb juhataja. komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Mimika, palun. suur tänu, juhataja, austatud äh, parlamendiliikmed, Euroopa Liit äh, ja tema liikmesriigid on regulaarselt ja ausalt olnud Etioopia valitsusega äh, dialoogis, mis puudutab inimõigusi ja demokraatiat. meie pidev sõnum on olnud, et et äh, majandus- ja sotsiaalareng peab käima käsikäes poliitiliste ja inimõiguste arenguga, e, et olukord oleks jätkusuutlik. tugev kodanikuühiskond, äh, väljendusvabadus, äh, rahumeelse kogunemise vabadus on väga olulised selleks, et e, riik oleks majanduslikult edukam ning ka turvalisem. selles kontekstis jälgib Äh, Romea piirkonna rahutusi praegu äh, Euroopa Liit. Äh, need rahutused on põhjustatud Addis Abeba linna laiendamise plaanidest ja see valmistab meile muret. samuti on erinevates regioonides etnilised probleemid, mis on meedia vahendusel küll vähem kajastatud, aga mis on sellegipoolest hukkunutega lõppenud. eelmise aasta detsembris Äh, ütles välisasjade esindaja eeskõneleja, äh, et äh, tuleb kutsuda üles rahumeelsele lahendusele ning selleks on vaja konstruktiivset dialoogi. meie kutsume üles selgitama välja kõiki, kõiki kuritegusid, mis on meeleavaldajate vastu ette võetud. me oleme need küsimused tõstatanud ka Etioopia ametivõimudega Äh, viimati just Brüsselis, kui välisasjade äh, esindaja, minister äh, Tedros tuli kohtuma kõrge esindaja Mogheriniga kolmeteistkümnendal jaanuaril. ta tuvastas seda olukorda, sai sellest aru ning ütles, et Addis Abeba laiendamise plaan on soiku jäetud Etioopia puhul on aga väljakutseid veelgi ja me teeme koostööd selles osas äh, Etioopia valitsusega. Äh, rahvastik on kasvanud viimastel aastakümnetel oluliselt äh, ning ulatub nüüd üle saja miljoni inimese. see on suur väljakutse töökohtade loomisele, teenuste arendamisele ning ka vaesusevastasele võitlusele. kahe põua ja El Niño Äh, katastroofid on kümme ja pool inim-, miljonit inimest jätnud äh, toiduabist sõltuma, äh, kaheksa miljonit tegelikult juba on enne saanud abi vastavatelt programmidelt valitsuse poolt. see ohustab kindlasti sotsiaalmajanduslikku arengut riigis ja selles kontekstis annab Euroopa Liit ja jätkab anda, andmaks poliitilist ja ka finantsabi selleks, et inimõiguste olukorda Etioopias parandada aga selleks, et toetada ka Etioopia valitsuse eesmärke äh, arendada äh, majandust ja äh, sotsiaalsfääri ning vähendada vaesust. üheteistkümnenda arengu arenguabi osa suur doonorriik ja saajariik on Etioopia, seitsesada kolmkümmend viis miljonit eurot on neile ette nähtud äh, ning äh, meie eesmärk on töötada ka selleks, et äh, vältida illegaalset immigratsiooni ning ümberasustatud isikuid aga sellegipoolest on Etioopia väga valla ustega riik, kus on tu tuhandeid ja sadu tuhandeid pagulasi Aafrikast uue kodu leidnud. me peame toetama seda riiki ning me peame seda tegema Aafrika sarve regiooni kaitsmise projekti raames ning ka ühtse liikuvus- ja migratsioonitegevuskava raames, millele hiljuti allkirjad saime. Etioopia on Euroopa Liidu väga oluliseks partneriks mitmetes valdkondades, migratsioon, kliimamuutused, regionaalne rahu ja stabiilsus, et mõned siin välja tuua me oleme konstruktiivselt äh, suhtlemas Etioopiaga kõikides küsimustes, mis on Euroopale olulised, Etioopiale olulised ning ka kogu regioonile. samal ajal Euroopa Liit jätkab seda, et me rõhutame, et inimõigused Etioopias on olulised ning me peame toetama äh, riiki selles, et äh, selle kodanike põhiõigusi tagataks. suur tänu teile! suur tänu! härra volinik, olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut, mida hääletame äh, pärast järgmist arutelu. see arutelupunkt on nüüd lõppenud ja nüüd lähme järgmise juurde. järgmine päevakorrapunkt on Põhja-Korea nüüd saab sõna resolutsiooni autorid. ja kõigepealt saab sõna härra Škrlets. I... suurepärane reeglite rikkumine mida te teete meid on umbes nelikümmend viis inimest siin seitsmesaja viiekümne ühest, kes siin täna koos on. kas te võiksite selgitada mulle, härra president, miks need, kes äh, teevad jõupingutusi, et siia jääda, miks meile ei lubata äh, palun sõna vaba mikrofoni raames. kui te mingil põhjusel seda sõna otsustate anda, kas te ei arva, et oleks vähemalt viima, oleks vähemalt esmane viisakus äh, teatada meile algusest peale, kuidas kavatsete meile sõna anda või siis mitte milline